E, wznawiam posiedzenie protokół z wczorajszego posiedzenia alustame tänase koosolekuga e, eilse päeva protokoll on kõikidele kättesaadavaks tehtud ja ma tahaksin küsida, kas teil on kommentaare protokolli kohta, tundub, et ei ole. siis me oleme selle heaks kiitnud. Porządek dzienny przewiduje oświadczenie Rady i Komisji. tänase koosoleku päevakorda kuulub komisjoni seisukoht, mis puudutab roomasid.